Der Präsident. So, die Sitzung. Istung äh, on nüüd taas alanud, eilse istungi äh, protokollid ja vastuvõetud tekstid on kättesaadavad, kas äh, nende vastu on kellelgi vastuväiteid? ei ole ja seega on protokoll ka heaks kiidetud.